Well, kallid kolleegid, nüüd hakkame hääletust selgitama, aga kuna me oleme ajast kõvasti maas, siis on oht, et me ei saa kõiki eh, raporteid läbi võtta ja kõiki selgitusi ära kuulata, milleks soovi avaldati. nii et ütlen teile kohe ette, et kui te poole tunniga ühele poole ei saa, siis me peame mõned selgitused paigutama homsesse, homse hääletuse lõppu. aga teil on võimalik ka kirjalikult oma selgitused esitada, kui te kohe praegu ei saa selgitada või olete lahkunud lõunale, siis pidage meeles, et teil on võimalik oma selgitused äh, ka kirjalikult esitada. nii et alustagem ja esimene on härra Baltsani raporti kohta. see puudutab kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvet, meil on kolm sõnasoovi laekunud ja esimene proua Andrikiene, palun. suur tänu kui me aasta tagasi kiitsime heaks kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarves, me teadsime, et see on puudujäägiga eelarve ja nüüd käesoleval aastal ei olnud Euroopa Komisjonilgi muud valikut, kui üritada leida nüüd need miljardid eurot, mis jäid puudu kohustuste täitmise katteks. ja Euroopa Liit ju peab täitma kõik oma kohustused äh, Äh, aga liikmesriigid suutsid leida ainult kuus miljardit eurot kohustuste katteks. loodetavasti nüüd see puudujääv summa kaetakse võimalikult kiiresti järgmise aasta alguses ja see on väljakutse komisjonile, parlamendile ja nõukogule, kõigile kolmele institutsioonile, kes peavad nüüd kokku leppima. meie kogumused kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvega on tõsiseks signaaliks kõigi jaoks. me teame loomulikult äh, kõiki neid ettekäändeid, mida toodi, nimelt finantskriis, aga inimesed kaotavad usalduse Euroopa Liidu vastu ja sellega kriis ainult süveneb. härra Hannan, palun. suur tänu meil oli siin väike teatraalne žest, kui me rääkisime eh, siin, eh, kui meie president kirjutas alla kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvele, mis tähendab kaks koma üheksa protsenti kasvab eh, eelarvesumma ja seda lisaks eelmisele kasvule, nii et kokku juba üheksa protsenti kasvu, aga samas Euroopas käsitletakse kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend finantsperspektiive, samas tegelik eelarve aastast aastasse muudkui kasvab ja ainult ühes suunas, kasvu suunas. ja e, Euroopa Liit tundub nagu jalgratas peab kogu aeg ette edasi kärutama, muidu ta ei saa e, edasi, aga see tähendab seda, et tegelikult ostetakse e, klientide rühmade usaldust ja toetust kogu Euroopas, kes tegelikult elavad sellest Euroopa Liidu rahasüsteemist ja kui raha lõpeb neile, siis kogub süsteem kokku. proua Pasescu. mina hääletasin selle raporti poolt, sest mina arvan, et maksete tugevdamine eh, on tähtis, et vajadused aasta lõpuks rahuldada ja tähtis on, kohustuse saaksid täidetud ja finantssanktsioone ei tuleks. Äh, ja tähtis on, et abisaajad saaksid kätte oma amirahad, nii nagu Euroopa Liidu tegevuspoliitikad seda ette näevad. nüüd, mis puudutab selliseid programme nagu Erasmus, siis võib tekkida oht, et viimastel kuudel lõpeb nendel programmidel raha ja sellepärast oli väga vaja see paranduse eelarve vastu võtta. ma arvan, et kulutuste vähendamine Euroopa Liidu tasandil ei tohi kuidagimoodi mõjutada Euroopa Liidu kõige edukamaid tegevuspoliitikaid ja arvestades, kui suur on tööpuudus noorte hulgas, siis Euroopa Sotsiaalfond peab olema korralikult rahastatud. ja nüüd, mis puudutab kulukohustusi ja makseid, need peavad reaalsed vajadused aasta lõpuks suutma katta. jah, nüüd saame minna järgmise raporti juurde. Giovanni Lavia ja Derek Vaughan, see on raport Euroopa Liidu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldeelarve kohta ja kõigepealt on palunud selgitusteks sõna proua Göring. noh. okei okay,, so. ei, ei ole. nii et saame siis järgmiste juurde minna, härra Jakolino. Is Mr Jakolino present? kas härra Jakolino on siin? Teil on üks minut, palun. suur tänu. mina hääletasin uue kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve poolt, sest see on võimalus, kuidas Euroopa Parlament saab suuremat vastutuse võtta ja tagada, et jätkuvad meie programmid ja tegevused ja need ei tohi kuidagi kahtluse alla sattuda. E, on veel võimalusi oma vahendite arvelt e, summasid juurde leida, aga paraku komisjoni sellekohased ettepanekud ei ole vastanud meie ootustele nüüd eh, majanduskasv ja areng ja strateegia kakskümmend kakskümmend. Eh, libe komisjoni raportöör eh, leidis, et on vaja teha sisemisi kärpeid kõige olulisemates valdkondades, aga samas on vaja tagada ka Euroopa Liidu rahalised vahendid, mis oleksid piisavad selleks, et uusi poliitilisi eesmärke täita. meil on teadusuuringute programmid, me oleme mõelnud VKE-de peale ja nii edasi. kas härra Jaar on siin, kui ei, siis järgmisena saab sõna proua Andrik Jeene. suur tänu täna me kiitsime heaks meie uue eelarve aastaks kaks tuhat kolmteist jah, jälle on puudujääk selles eelarves, sest Euroopa Liidu kohustused on suuremad kui eelarvetulud. peale selle kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldeelarve on väiksem kui kaheteistkümnenda aasta üldeelarve null koma üheksakümmend üheksa protsenti rahvamajanduse kogutulust moodustab see eelarve. nüüd, mis puudutab maksed, siis null koma kuus protsenti on need kõrgemad Äh, ja me saame olla rõõmsad, et mõnedes eelarve jagudes on kasv, äh, konkurents äh, rahastatakse parem, neli koma kaheksa protsenti tõuseb selle rubriigi rahastamine ja teadusuuringute raamprogramm samuti kuus koma neli protsenti saab rohkem äh, raha kui aastal kaks tuhat üksteist, aga Euroopa Komisjon hoiatas meid, et eelarves hakkab raha nappima ja sellepärast aasta jooksul eh, tuleb vaadata eelarve täitmist ja võib-olla ka seda revideerida. härra Tannov, kõigepealt ma õnnitlen eesistujamaad Küpros selle eest, et ta selle väga keeruka läbirääkimiste protsessi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve üle lõpule viis, aga Euroopa Liidu eelarve on, peab tagama äh, põllumajandussubsiidiumid ja ka toiduainetega kindlustuse, aga need põllumajandussubsiidiumid ei ole mõttekad enam ja see, et Strasbourgis toimub parlamendi istungid, üks koma viis miljardit eurot annaks kokku hoida seitsme aasta jooksul, kui need istungid siin ei toimuks ja äh, rahad siin öeldi, mis läheb teadusuuringuteks ja arendustegevusteks ja kommunikatsioonidele ja infrastruktuuridele on tähtis, aga tähtis on ka ühist põllumajanduspoliitikat reformida ja halduskulusid vähendada ja eurokraatidele tuleks palku kärpida, nad maksavad väga vähe ka maksusid nende pealt. Thank you very much and the next speaker ja nüüd härra Repo. puolesta neuvottelut EU härra president, mina hääletasin selle tähtsa raporti poolt. läbirääkimised Euroopa Liidu ehm, eelarve üle on olnud keerukad, liikmesriigid on olnud väga äh, ranged ja on jäänud miljardeid puudu äh, kulukohustuste katteks. Äh, ja komisjon praegu on maksmata mõned arved ja eelarvekärped, mida liikmesriigid on teinud, on olnud vajalikud ja liikmesriigid on nõudnud ka Euroopa Liidu eelarves kärpeid. aga meil on vaja Eh, toime tulla sotsiaalse survega kriisiolukorras ja üha suureneva tööpuudusega ja konkurentsivõime nõrgenemisega ja me peame sellepärast meie eelarve üle kokku leppima. hea uudis nüüd on see, et aasta lõpuks me saame täiendavad rahasummad selleks, et selle aasta puudujääk katta. järgmisel aastal on meil vaja tasakaalus eelarvet. ma tänan nüüd härra Hannan. tänan mulle meeldib see arutelu siin, et eh, iga euro, mida Brüsseli tasandil kulutatakse, eh, on rohkem väärt kui see, mida liikmesriigis eh, kulutatakse, aga miks mitte loogikaga lõpuni minna, miks mitte kõik võtta tööle valitsuse palgale, võib-olla valitsus peaks iga kulutatud euro eest vastutama, mõtle, milline rikkus sünniks, aga reaalsus on, et selline stimuleerimine ka liikmesriigi tasandil ei toimi. Need, kellel on kõige suuremad stiimulite paketid, on tegelikult langussuunas ja eriti ei toimi see, kui kulutused inimeste käest ära võtta ja tsentraliseerida need ja panna kuskile kaugetele institutsioonidele ülesandeks ja kas kõrgemad palgad ja pensionid ja eralennukid öö, äh, öö, äh, ikka lähevad kokku kokku selle kasinusega, mida propageerib komisjon. kõrgemad maksud, ärge heaolu jagage, andke raha inimestele. proua Pašescu. mina hääletasin selle raporti poolt, sest majanduskriisi oludes kahe tuhande kolmeteist aasta üldjärele vastuvõtmine oli väga pakiline. ma tervitan komisjoni uusi ettepanekuid, siin on tähtis tähtsad elemendid, mis eh, parlamendi ja nõukogu lähendavad oma seisukohtades mm, et seisukohad olid üsna lahknevad veel hiljuti. Eh, uus üldeelarve rõhutab seda, et on vaja võetud kohustused täita, seda eriti nõukogu tasandil ja need uued elemendid eh, aitavad võimalikult kiiresti kokku leppida. ma usun, et eelarves peaks liikmesriikide fiskaalpoliitikatega ka arvestama ja tegevus peab olema suunatud majanduslikule stabiilsusele ja investeeringutele. tähtis on, et kõige parema, tähtsamaid Euroopa Liidu tegevuspoliitikaid piisavalt finantseeritakse, sellepärast äh, on tähtis, et meil oleks selline eelarve, mis edendab majanduskasvu ja ühtekuuluvust Euroopas. ja meil on veel üks härra Kampel sõnasoovi. härra. jah Äh, rohkem raha Euroopa Liidule veel, äh, kolmkümmend miljonit neto päevas ja me räägime saja kaheksakümnest miljonist eurost, mis läheb igasuguste bürokraatia peale ja äh, kaheksateist aastat jutti ei ole võimalik olnud korralikult eelarve täitmist kohe heaks kiita ja suured probleemid on meil sel aastal ja ka näha järgmisel seitsmel aastal. millise plaani järgi, e, millisel planeedil Euroopa elab, Marsil või Veenusel, see on nagu ebareaalne, reaalne aga on see, et Kreeka rahvas kannatab tingimused Kreekas on hullemad kui Saksamaal aastal kolm, tuhat üheksasada kolmkümmend, kolmekümnendatel. ja see on häbilugu meie oleme siin Strasbourgis kakssada miljonit miljonit eh, eurot aastas kulub selleks, et siin pendeldada Strasbourgi ja Brüsseli vahel ja see on tõesti häbi. me peame kärpima eelarvet, mitte ühtegi penni ei tohiks rohkem anda, enne kui Euroopa Liit korda majja ei löö. aitäh. nüüd eh, lõpeb kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve selgituste osa ja nüüd tuleb härra Sassada raport, eh, mis puudutab maapealset teenindamist Euroopa Liidu lennujaamades. esimese kõnelejana sõna proua Koomile. Eh, lugupeetud president, me mina ei hääletanud eh, sel-, me ei hääletanud ja seetõttu ma võtan oma hääle selgituse ka tagasi. Eh, aitäh selle lühikese selgituse eest ja nüüd proua Saniki. Okay, fine, so now... kui proua Sanikit ei ole kohal, siis äh, annan sõna härra Tsempkel. E, suur aitäh, tahaksin e, teid tänada, härra asepresident. E, hääletasin väga selgelt selle raporti puhul kui me vaatame seadusandluse eelnõud, siis see peaks minema tagasi transpordikomisjoni eesmärgiks äh, oli siin kindlasti parandada lennujaamade konkurentsivõimet ja need, nende konkurentsivõimet, kes selliseid teenuseid pakuvad, ja see on kindlasti hea mõte, aga samas peame me siiski käituma ettevaatlikult, et äh, sellega ei käiks kaasas teenuste kvaliteedi langus. ja nende teenuste fundamentaalne element peab olema, et äh, oleks garanteeritud reisijate ja lendude ohutus ja seetõttu käitusime me ka niimoodi selle seadusandluse eelnõuga. härra Penjon, jah, aitäh ma olen olnud pettunud äh, me, oma kolleegide reaktsioonis, äh, mis puudutab komisjoni ettepanekut. Äh, eesmärgiks oli avada turgu, parandades lennujaamade konkurentsivõimet ning anda rohkem kvaliteeti reisijatele. Ühendkuningriigis on vaba turu ligipääs siin sektoris, paljudes teistes liikmesriikides samuti ja see vaba turu lähenemine töötab hästi loomulikult äh, saab parandada kvaliteedistandardeid, seda me oleme selle ettepanekuga üritanud ka teha. meie liberaalid demokraadid usume, et vaba äh, turu ligipääs on Euroopa transpordipoliitikas normiks ja seetõttu äh, maapealsete teenuste täielik liberaliseerimine peaks olema e-, eesmärgiks ja on keeruline mõista, miks see turg on endiselt piiratud ma tõesti loodan, et see, et saadetakse komisjoni tagasi, see seadusandlik ettepanek võimaldab meil töötada selle eesmärgi nimel ja et ei minda rohkem tagasi sellest, mida tänaseks juba saavutatud on, aitäh. aitäh ja nüüd härra Stadler. härra president. ma toetasin komisjoni raportit, kuid mis lükkas tagasi komisjoni poolse ettepaneku, kuid eesmärgiks oli see ettepanek tagasi lükata, sellepärast et nagu me, meid on tabanud liberaliseerimishullus, kuid me peame no, tagama kvaliteedi oma lennujaamadel ning kui me tunnetame tugevat survet liberaliseerimiseks, turusurvet, siis me ei tohi sellele järele anda. meil on tegemist valdkonnaga, mis nõuab väga tugevat turvalisust ning seetõttu on minu arvates ka poliitiliselt väga oluline ka sotsiaalpoliitika seisukohast ei tohi me siin liiga kaugele minna liberaliseerimisega, me ei tohi kaotada töökohti, me ei tohi anda järele turusurvele, me ei tohi tuua mujalt sisse tööjõudu ja me peame tagama oma lennujaamade usaldusväärsuse. aitäh, proua Pasescu järgmisena! aitäh, härra E-, esimese, ma olen, hääletasin selle raporti poolt, sest et usun, et komisjoni ettepanek äh, parandab maapealsete teenuste tõhusust. ma usun ka, et õigusliku raamistiku parandamine avab turgu rohkem. aga on veel paljusid äh, lahtised küsimused, mis vajavad lahendamist, nii et äh, reisijad saaksid nautida paremaid tingimusi. peame suurendama läbipaistvust ning optimeerima äh, kasutajateenused. usun, et maapealsete teenuste turu avamine Euroopa Liidus peaks toimuma tasakaalustatult. see võimaldab vältida äh, suurt stabiilsust, mis äh, tooks endaga kaasa teisi probleeme ning suurendaks kulusid reisijatele. ka tahaksin ma pöörata teie tähelepanu sellele, et tuleks luua miinimumstandardid selleks, et parandada teenuste kvaliteeti ja lennujaamade kvaliteeti. suur aitäh ja nüüd saame jätkata hääletuste selgitustega härra Ugiase raportile, mis puudutab teenindusaegade jaotamist Euroopa Liidu lennujaamades ja esimeseks äh, kõnelejaks proua Koomi. härra president, mina hääletasin selle ettepaneku poolt põhjuseks on see, et lennujaamad on strateegilise tähtsusega, nad on vajalikud, et Euroopa oleks ligipääsetav, nad aitavad kaasa Euroopa integratsioonile ning seetõttu ma toetan ka edusamme, mis tehakse teenindusaegade jaotamisel. siin on vaja tagada vahetusvõimalused, me peame suurendama läbipaistvust ning äh, niisuguse korralduse sisseviimine, mis äh, võimaldab äh, teenindusaegu müüa ja vahetada, on reisijate huvides. me näeme siin küll ka ohtu, et need lennujaamad, kellel on väga palju äh, teenindusaegu, võivad äh, jääda hoopis kõrvale praeguse seisuga. härra Benjan, palun. jah, me peame meeles pidama, et äh, loogika selle ettepaneku taga oli äh, tegeleda sellega, et äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend on võimalik, et reisijate hulk kahekordistub, nii et meil on vaja teenindusaegasid paremini kasutada tulevikus, isegi kui hetkel sellega väga palju probleeme ei ole, aga mulle tundub, et need meetmed tuleks kombineerida teiste äh, liiklusvahendite paremini kasutamisega, eriti just näiteks äh, rongid, äh, suuremad sõlmjaamad, parem piletite müük ning regionaalsete lennujaamade parem kasutamine. minu peamine mure selle ettepanekuga oli see, et regionaallennujaamadele võib see tulla kahjuks, sest et kasutatakse rohkem neid sõlmjaamade vahelisi lende pikk, pikama lende ja seetõttu esitasin et muudatusettepaneku eh, selle kohta, et regionaalset iseloomu võetakse arvesse teenindusaegade jagamisel. aitäh, proua Makovei on samuti sõna palunud, aga ma ei näe teda siin, kui teda kohal ei ole, siis saame jätkata proua Costelloga. Uh- aitäh uus teenusaegade määrus toob sisse määruse selleks, et oleks teenusaegadel ka järelturg esimest korda. tahan pöörata tähelepanu konkreetsele olukorrale Iirimaal. Aer Lingusel on kakskümmend kolm Heathrow teenindusaega hetkel, arvestades seda Heathrow öö, öö, liiga suurt kasutamist, nende teenusaegade väärtus tulevikus suureneb. Aer Linguse olukord on aga keeruline. ma tahaksin, et selle määruse vastuvõtmine, kui Ryanair peaks ära müüma, ära ostma Air Linguse, saaks rahulikult maha müüa need ajad ka Heathrow lennujaamas. äärmiselt äh, olulised on äh, näiteks sellised ühendused nagu Dublini Heathrow vaheline ühendus, et nagu teised kõnelejad on öelnud, siis on oluline garanteerida ka see, et äh, perifeersetes regioonides oleks teenindus tagatud. aitäh! järgmiseks proua Peetikäinen, aga teda ma siin ei näe seega saame anda sõna härra Bielanile. aitäh, härra asepresident. Äh, Euroopa lennujaamad on ülekoormatud ja see on üks olulisemaid väljakutseid, mis on Euroopa Liidu transpordipoliitika ees. ei ole piisavat võimekust, mis tähendab seda, et äh, terve hulk lennutransporti tegelikult lihtsalt aset ei leia ja oluline on see, et me garanteeriksime optimaalsed teenindusajad ning äh, kõige paremad äh, Äh, maabumise ja õhkutõusmise ajad, aga äh, praegu äh, on kohustus säilitada teenindusaegade hulka ja see Need muutused tunduvad meile väga suured ja seetõttu on hea, et raport on seadnud sisse piirangu. raport aga teeb terve rea teisi ettepanekuid, mis ei ole tarbijale nii head, näiteks see, kuidas äh, on välja pakutud järelturg, see võib äh, tekitada olukorra, kus äh, teenused saavad moonutatud ja seetõttu ei ole minu arvates need mõtted kohased või see mõte, et äh, lennuliinid, kes neid, nendest kinni ei pea, saavad trahvitud, seetõttu hääletasin raporti vastu. järgmiseks härra Tänak, palun. härra asepresident, selle uue määruse eesmärgiks on tagada optimaalne teenusaegade jaotamine ning kasutamine ülekoormatud lennujaamades, mis on eriti probleemiks regioonis, mida mina esitan, ehk siis Londonis, sest et seal arutatakse tohutult lennunduse laienemist ning lennujaamade laienemist ja see võimaldab teenindusaegasid paremini kasutada ning see suurendab ka konkurentsivõimet ettevõtete hulgas, mis on hea asi, öeldakse, et lennuliinid saavad jätta endale teenindusajad tingimusel, et nad on ära kasutanud eelmise perioodi jooksul kaheksakümmend protsenti oma teenindusaegadest, aga mõnel määradel on soovimatud tagajärjed on äh, bürokraatia, mis on seotud andmete kogunemisega, äh, finantskompensatsioonide kohta, kui müüakse teenus aeglaselt, siis see tähendab ka seda, et avalikkuse ette jõuab konfidentsiaalset informatsiooni ja see lisab administratiivkulusid lennujaamadest ja need kulud kindlasti kantakse edasi tarbijale suurenenud piletihindade kujul, nii et me hääletasime selle vastu. ja nüüd äh, proua Toots. aitäh, härra asepresident, selle parlamendi Eh, Põhja-Iirimaa saadikuna tervitan ma komisjoni muudatusettepanekuid ette, nendele ettepanekutele, mis tagaksid eh, muudatused, see, et kui muudatused eh, tuleksid niimoodi, et on tagatud side regionaalsete ning sidelennu ning sõlmlennude vahel. ja kui me näiteks kaotasime oma, kaotaksime oma otsesed liinid Heathrow'ga Londonis, siis see tuleks majandusele väga kahjuks ja kui maailm äh, äh, on üha suurem turg, siis selline ligipääs on äärmiselt oluline. ja kui antakse teenindusaegades eelistusi väikestele lennuliinidele, siis see äh, ka julgustab investeerima väiksematesse lennujaamadesse ja Põhja-Iirimaal on see samuti äärmiselt oluline meie majanduse jaoks. suur aitäh ja viimane kõneleja selles punktis on proua Posescu. mina hääletasin selle raporti poolt sest ka mina leian, et komisjoni ettepanek on esimene samm edasi selleks, et parandada lennujaamade tõhusust. ja niimoodi garanteeritakse ka optimaalne teenindusaegade jagamine ning kasutamine. senini on süsteem osutunud ebatõhusaks. selleks, et asjad õigeks saada, tuleb konsolideerida mehhanisme ning garanteerida see, et neid tegelikult ka rakendatakse samal ajal peaks eh, julgustama ettevõtete konkurentsivõimet ning edendama ausat konkurentsi. seda saab eh, saavutada menetluse läbipaistvust suurendades. me peame selle ettepaneku muutma selgemaks ja sujuvamaks ja rohkem tuleks tähelepanu pöörata koordinaatorite sõltumatusele. samas eh, lennujaamade teenindusaegade järelturg peaks samuti paremini reguleeritud saama. tänan ja nüüd härra Laitridi raport. see on müraga seotud käitamispiirangute kehtestamise kohta Euroopa Liidu lennuvälgadel ja kõigepealt proua Komi saab sõna. aitäh, härra president, mina äh, hääletasin selle ettepaneku poolt ma toetan seda määrust, millega kehtestatakse käitumispiirangud, et võidelda müra vastu. minu arvates on tegemist väga asjaliku ettepanekuga. meil on kohalikel võimuorganitel on äh, nüüd võimalus äh, müra äh, piirata, me peame arvestama ka keskkonnamõjudega, me peame arvestama kliimamuutustega ning siin on väga oluline pöörata tähelepanu ka müra vastu võitlemisele. inimesed, keda asi puudutab, ütlevad, et müra tase tugevneb järjest, seda näitavad ka mitmed uuringud inimesed, kes elavad lennujaamade läheduses, kannatavad ka keemilise saaste eh, all, eh, nad kannatavad mitmete eh, erinevate saasteliikide all ning müra vastu võitlemine on väga oluline tänan, järgmine on härra Zanoni. lugupeetud kolleegid, austatud president, müra, eelkõige öiste lendude müra mõjutab Euroopas ligi nelja miljoni inimese elukvaliteeti. Need inimesed kannatavad nii müra all kui ka õhusaaste all, samuti keemilise saaste all seda on kinnitanud mitmed teadusuuringud. inimesed, kes reisivad, vajavad aga ka tõepoolest selleks võimalusi eh, ning seetõttu on eh, väga oluline, et eh, lennujaamad, mis kujutavad enesest siiski ka majanduskasvu olulist tegurid otsiksid lahendusi selleks, et leida tasakaalu inimeste erinevate grupeeringute huvide vahel. Euroopa Parlamendi komisjon rõhutab, et arvesse ei tohi võtta mitte ainult majanduslikke tegureid, vaid me peame pöörama tähelepanu ka kodanike tervisele. see peaks olema meie, meie jaoks esmatähtis ülesanne. ma tänan. ma tänan ja järgmine on härra Benjon uh,. suur tänu ma tervitan komisjoni ettepanekut müraga seotud käitumispiirangute kohta sest minagi arvan, et siin on tasakaalus lähenemisviis ja arvesse on võetud nii mura mõju elukvaliteedile kui ka lennunduse äh, ärihuve. lennundussektor ja äriringkonnad vajavad kindlustunnet ja ei saa, tekib olukord, kus kohalik äh, omavalitsus otsustab ööl lendamise keelu üle äh, ja see oleks vastuolus konkurentsiga. kahju, et kom-, komisjon ei saa selliseid otsuseid hakata analüüsima, sest see osa hääletati täna plenaaril maha. aga meil on vaja samme selleks, et kõige mürarikkamad lennukid kaoksid, aga samas on vaja ka lennufirmadele anda kindlustunne, kui teemaks on müra lennujaamades. ja nüüd saab sõna proua Makovei, palun jah, madam Makovei. proua Makovei. hästi, ma arvasin küll, et härra Benjon. Um... suur tänu rahvusvaheline tsiviilennundusorganisatsioon ütles paar aastat tagasi, et viis miljonit inimest kannatavad suure müra pärast, mis tuleb lennukitest ja sel põhjusel minagi toetan seda ettepanekut ja tähtis on vähendada nende inimeste arvu, keda müra eh, häirib ja kes elavad lennujaamade lähedal. on vaja pöörata tähelepanu ka majanduslikele aspektidele selle teema juures, sest praegu on meil kriisiaeg ja kuluefektiivsus on meie prioriteediks Äh, tervis- ja sotsiaalaspektid on väga tähtsad samuti. Äh, ka neid tuleb arvesse võtta, ei saa äh, valesti arvutada mm, neid kulusid, mis seonduvad müraga seotud käitumispiirangutel, on vaja, et ette oleks nähtud korralik hindamine ja tuleb vaadata, kas müraga seotud käitumispiirangud on ikka kõige kuluefektiivsem vahend selleks, et müraga võidelda? järgmine on Äh, Sirpa Peeti Käinen, aga ma ei näe, et ta siin saalis oleks ja sellepärast saab proua Ford kohe sõna mina hääletasin selle määruse vastu, kus seda teemat käsitletakse, sest me ikka ja jälle näeme, et Euroopa Liidu tasandil langetatakse otsuseid, mida saaks paremini langetada kohalikul tasandil või liikmesriigi tasandil ja seaduse eh, vastuvõtmine määruse kujul eh, ja mitte direktiivi kujul muudab liikmesriikidele veelgi raskemaks eh, kohalike muredega arvestamise. loomulikult ma arvan, et kohalikke tuleb kuulata, nende hääl peab arvesse minema, kui kõneks on müra ja tervishoid. jah, ja on vaja järk-järgult mürarikkad vanad lennu, lennukid kaotada ja mina toetan ka rahvusvahelist koostööd Euroopa Liidus selleks, et välja töötada ja kasutusele võtta sellised puhtamad, keskkonnasõbralikumad lennukid, aga seda ei saa teha nii, et ühe mõõduga kõiki mõõta ja kasutada selleks määrust Euroopa Liidu tasandil. ma tänan ja nüüd härra Piedan. ma tänan lennujaamades on tõesti väga suur müra ja see häirib ümbritsevat keskkonda, eriti neid inimesi, kes elavad lennujaama ümber, kannatavad müra pärast. aga kohalikud ametivõimud, institutsioonid Euroopa Liidus peavad leidma tõhusad instrumendid, et müra negatiivse eh, mõjuga võidelda. osa ettepanekuid, mis komisjonist on tulnud, on õigustatud, aga mina arvan, et komisjoni pädevus peaks ikkagi piirduma selle valdkonnaga, kus saab kohaldada delegeeritud akte ja ma ei arva, et oleks vaja siduvaid sätteid äh, määruse kaudu, sest see ei ole õige viis, kuidas edasi liikuda ja eriti, kui me vaatame seda nõuet, et valida meetodid, mis siin on ära toodud ja vaadata, kuidas äh, on mõjutatud äh, tervis inimeste puhul, kes elavad lennujaamade läheduses, ma ei saa aru, kuidas seda saaks objektiivselt teha. tänan ja järgmine on härra Anton Jotsi, aga tedagi ma ei näe siin saalis ja sellepärast saan sõna anda proua Tootsile. suur tänu, härra president parlamendisaadikuna Põhja-Iirimaalt mina ei saa toetada komisjoni ettepanekut, millega kehtestatakse müraga seotud käitamispiirangud Euroopa Liidu lennujaamades e, ettepanek kaotab need sätted, mis on kirjas direktiivis aastast kaks tuhat kaks ja mis võimalavad Belfasti lennujaamal kasutada rangemaidki meetmeid selleks, et vähendada müra, sest tema asukoht on lihtsalt väga unikaalne ja see samm mõjutab negatiivselt äriühinguid ja inimesi, kes Belfasti idaosas elavad ja Põhja-Taani piirkonnas elavad ja sellepärast tuleb olla nende sammude vastu, sest sellega ma kaitsen oma valijaid. komisjoni uus määrus koondab tähelepanu sellele, et vähendada müra ähm, Mm, lennukitest lennujaamade kaupa ja seab tegevuspiirangud ainult sellisel juhul, kui see on vajalik ja arvesse lähevad ka kuluefektiivsuse põhimõtted. aga paraku määruse eelnõu koondab tähelepanu ainult nendele lennujaamadele, kus on väga tihe äh, aastane liiklus ja välja jäävad need, kes ei ole nii suure liiklusega. suur tänu proua Toots oli viimane sõnasoovija eh, härra Leichtfriedi raporti kohta, aga meil on veel kolm raportit, mis me täna pärastlõunal läbi hääletasime, aga meil ei ole aega, et need selgitused nüüd läbi võtta ja nagu ma ütlesin menetluse alguses juba, me lükkame need selgitused edasi homsesse ja kuulame nad ära pärast homset hääletust ja sellepärast ma praegu peatan meie töö kuni kella kolmeni ja siis me jätkame ja selgitused palun, kallid kolleegid, kas esitage kirjalikult või homme suuliselt pärast hääletamist. nii et ma tänan, et nüüd on meie töö peatatud kuni kella kolmeni.